liebe Kollegen, Kollegen. austatud kolleegid, daamid ja härrad, eilse koosoleku protokoll on kättesaadav, kas selle kohta on märkusi, kui seda nii ei ole, on protokoll heaks kiidetud ja liigume edasi hääletuse juurde. kõigepealt alustame